üks, nii et ta äh, saaks võtta sõna. kas ta on juba saalis? kas härra Arnold on siin saalis? härra Tom Arnold. ahhaa, musime, musime chwilę poczekać, tak? sellisel juhul peame veidi ootama. võib-olla teie sooviksite sõna? okay.. W tym punkcie prosimy o wypowiedź. kui te soovite midagi kommenteerida, siis nüüd on teil sõna, palun. Thank you, Mr Jigerski uh,. It's a pleasure to be here uh,. aitäh, rõõm on siin olla, kõigepealt tahaksin tänada uh, komisjoni selle eest, et kutsusite siia härra Arnoldi, kes ilmselt kohe siia saali saabub ja et te kaasasite ka Arengukomisjoni. meie esimees Linda äh, McMahon kahetseb, et ta ei saa täna siin olla äh,. härra Arnoldi sõnavõtu ajal ja ta on palunud äh, mul ennast asendada äh,. Of interest to our committee and we have decided the Teie rakkerühma töö on äh, alati meie komisjonile huvi pakkunud, äh, kui me oleme arutanud suhete üle Aafrikaga. Äh, osa meie investeeringute eesmärgiks on olnud alati luua töökohti Aafrikas ja seda me arutasime juba esmaspäeval arengukomisjonis. küsimused, kus teie rakkerühm peaks komisjonile suuniseid andma on võtmetähtsusega Aafrika arengut silmas pidades. mina olen siin peamiselt selleks, et kuulata, mida härra Arnold äh, meile räägib äh, ja õppida sellest, äh, mida rakkerühm soovitab, aga alustuseks paar esialgset märkust. Our committee when we speak about kui meie oma komisjonis äh, räägime Aafrika maapiirkondadest, siis peamiselt äh, oleme me huvitatud toidukindlusest äh, ja vaesuse vähendamisest. Need on peamised eesmärgid. ja kui me räägime oma põllumajanduskomisjoni kolleegidega Aafrikast, arengust ja põllumajandusest seal, siis me peame tagama selle, et meie ühtne põllumajanduspoliitika on kujundatud ja rakendatud nii, et see ei kahjustaks äh, arenguriike. ja et, äh, et see ei takistaks äh, kohalikku põllumajandust, näiteks Aafrikas mina hea meelega äh, tahaksin kuulda teie käest, äh, äh, kui palju te olete mõelnud nende aspektide peale, arendanud neid. peamiselt, ilmselt on peamiseks eesmärgiks toidukindluse suurendamine ja poliitika arendamine ÜPP kontekstis Aafrika põllumajanduse staatusaruanne aastast kaks tuhat kaheksateist äh, äh, rohelise revolutsiooni liidu poolt Aafrikas, see rõhutab äh, vajadust põllumaja, et leiaks aset põllumajanduslik muutus selleks, et väheneks vaesus ja oleks tagatud toidukindlus. see rõhutab ka, et väike väikese ulatusega kommertspõllundus on võtmeks, millega suunata põllumajanduslikku kasvu ja vähendada maa, vaesust maapiirkondades, see on oluline selleks, et silmas, seda on oluline silmas pidades. edu võti ei ole mitte äh, äh, tohutu suure mastaabi põllundus äh,, Ehm, monokultuursed eh, saagid ekspordiks, eh, ehm, mille, maal, mille omanikuks on välis- või siseinvestorid. Maybe I will continue. Okay. The African Union has this Aafrika Liit on eh, defineerinud mõningad selged eesmärgid põllumajanduse arenguks ja toidukindluseks Äh, Aafrika kontinendil ja äh, võttis vastu Malibu deklaratsiooni aastal kaks tuhat neliteist äh, selleks, et lõpetada nälg, kahekordistada tootlikkust, saavutada kuueprotsendine aastane kasv põllumajandussektoris, luua töövõimalusi vähemalt kolmekümnele protsendile noortest ja suunata vähemalt kümme protsenti avalikest kulutustest põllumajandusse. kahjuks äh, paljud Aafrika riigid äh, ei ole saavutamas ühtegi nendest eesmärkidest aga tasub siiski lähemalt uurida neid riike, kes äh, on äh, hästi edasi liikunud, nagu näiteks Etioopia, mis on saavutanud äh, kuueprotsendilise kasvu eesmärgi ja kus vaesus on vähenenud poole võrra. see rõhutab, kuivõrd oluline on põllumajanduse kasv vaesuse vähendamisel. selge on see, et meil on vaja rohkem erainvesteeringuid. see võib olla olukord, kus kõik võidavad, aga valitsused ja arengupartnerid äh, peavad äh, tagama, et äh, investeeringutest tuleb kasu nii Aafrika majandustele kui inimestele ja samal ajal on selge, et äh, Aafrika põllumajanduse äh, areng nõuab ka tugevaid avalikke institutsioone ja avalikke poliitikaid ja avalikke investeeringuid. Äh, era, erasektor on oluline, aga sa, seda on ka avalik sektor ja äh, poliitiline tahe Aasia ja Euroopa näited eh, demonstreerivad seda selgelt. siin on palju välja, palju väljakutseid, kaasa arvatud äh, turu ligipääs äh,, säilitamine äh,, toidu töötlemine Aafrika riikides. teine oluline faktor on ligipääs krediidile väikese ulatuse ka talumajapidamistele hetkel kommertspangad ega mikrokrediidiasutused neile laene ei väljasta. Ameerika Ühendriigid on, me oleme algatanud Euroopa investeeringukava ja Euroopa jätkusuutliku arengu fondi ja me tahaksime ka kuulda härra Arnoldi käest, et äh, milliseid äh, soovitusi saab teie rakkerühm anda äh, välisinvesteeringute kava loomiseks või kuidas saaks aidata Euroopa jätkusuutliku arengu fond, kuidas see saaks olla põllumajandussektori jaoks edukas uh,? Finally Finally, I need to, to make uh, announcement. ja lõpetuseks ma pean äh, tegema paar teadaannet, mis puudutavad ainult äh, arengukomisjoni liikmeid. kolme äh, strat- äh,, ÜPP strateegiakava määruse kohta muudatusettepanekute esitamise tähtaeg strateegiakavad, horisontaalmäärus ja, ja äh, parandav määrus, seda tähtaega on pikendatud, nii et see on nüüd äh, kolmapäeval, kaheteistkümnendal detsembril kell kaksteist. aitäh. suur aitäh härra aseesimees, proua aseesimees, eh, nagu te ehk eh, märkasite, siis on meiega liitunud nüüd meie külaline. Aafrika maapiirkondade rakkerühma esimees, kes räägib meile rakkerühma tööst. Äh, ma siin nüüd mõtlen, et äh, kui me peaksime, kui ma peaksin kuidagi tutvustama meie eksperti ja rääkima kõikidest nendest äh, positsioonidest, mis tal on, mis tal on olnud, siis ma jääksingi väga pikalt rääkima ta on olnud seotud OECD-ga ja tal on väga palju audoktorikraade ja ta on tõesti eh, väga seotud erinevate positsioonidega, kuidas te seda kõike jõuate? see on minu esimene küsimus. jah, palju õnne, hästi tehtud, aga olulisem on ilmselt see, mida te ütlema hakkate, nii et kui te lubate, proua aseesimees, siis annan mina sõna nüüd härra Arnoldile. suur aitäh Äh, härra esimees, peamine asi on see, et ma lõpuks ometi siia jõudsin, kuigi jäin veidi hiljaks ja mul on hea meel, et mul on võimalus rääkida Aafrika maapiirkondade rakkerühma nimel. rida minu kolleege rakkerühmas on tegelikult ka minuga siin kaasas, istuvad saali tagaosas. minu peamiseks eesmärgiks siin täna on anda teile ülevaade sellest, kuhu me rakkerühma tööga oleme jõudnud ja mida me Eh, mis vormis saab olema see, mida me lõppkokkuvõttes hakkame kirjutama, rõhutan aga seda, et rakkerühma töö ei ole veel kindlasti mitte valmis ja me peame sellega päris kiiresti valmis saama, aga meil on seetõttu siiski võimalus eh, jätkuvalt kuulata inimeste seisukohti selle kohta, mis peaks selles raportis olema ja see on ka põhjus, miks eh, ma nii väga tervitasin seda võimalust kohtuda põllumajandus- ja arengukomisjonidega parlamendis alustuseks eh, ehk veidi eh, poliitilise konteksti kohta, kus see rakkerühm loodi. kõik teavad, eh, et Äh, see, kuidas poliit-, äh, Euroopa ja Aafrika poliitiliselt äh, on suhelnud, see on viimastel aastatel on need suht-, suhtlus tihenenud reaalpõhjustel, regulaarsemad tippkohtumised riigijuhtide tasandil ja nii edasi ja komisjoni president Juncker oma Euroopa Liidu seisukorra kõnes aastal kaks tuhat kaheksateist ütles ja pakkus välja Aafrika-Euroopa Liidu äh, jätkusuutlike investeeringute töökohtade jaoks, see on äärmiselt oluline potentsiaalne sõnum ja midagi sellist, mida arvestavad kõik Euroopa Liidu institutsioonid. nii et meile anti äh, töötingimused Euroopa Komisjoni poolt äh, selle aasta alguses, me alustasime oma tööga mais ja töö peaks lõppema detsembris järgmise paari nädala jooksul äh, mida me siis vaatame, kui me vaatame Aafrika maapiirkondade tulevikku? me vaatame sellele nagu kahe erineva pilguga. me küsime, et kuidas suudab Aafrika toota piisavalt töökohti oma kiirelt kasvavale elanikkonnale ja millist konkreetset panust võib põllumajandus, põllumajandus, toidusektor ja maapiirkonnad, kuidas nad saaksid panustada selle eesmärgi täitmisse ja teiseks me küsime, et millist konkreetset panust saab teha siin Euroopa, töötades partnerluses Aafrikaga selleks, et saavutada eh, see eesmärk, et suurendada töökohtade arvu. ehk tasuks eh, anda veidi ülevaadet sellest väljakutsest, mis on Aafrika ees, see on see maailmapiirkond, kus on elanikkond kasvamas kõige kiiremini. ÜRO ennustused näitavad, et Aafrika elanikkond kasvab ühe, kahe koma, ühe koma kahest miljardist aastal kaks tuhat seitseteist kuni ühe koma seitsme miljardini aastal kaks tuhat kolmkümmend ja aastal kaks tuhat viiskümmend on see kaks koma kolm miljardit ja aastate kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat viiskümmend vahel moodustab Aafrika seitsekümmend protsenti kogu maailma elanikkonna kasvust see on tõesti väga hämmastav statistika. elanikkonna kasv loomulikult tähendab ka seda, et tööjõud kasvab, nõudlus töökohtade järele kasvab. hetkel need arvud, mis sisenevad tööturule Aafrikas, on umbes kakskümmend miljonit inimest iga-aastaselt ja aastal kaks tuhat kolmkümmend see summa suure, arv suureneb kahe, kolmekümne miljoni inimeseni ja kuuskümmend protsenti sellest kasvust tööjõus on maapiirkondades Need äh, arvud on tähendanud seda, et rakkerühm on jõudnud kahele tuumjäreldusele. esiteks, et äh, suur poliitiline väljakutse, mis on Aafrika juhtide ees lähiaastatel ja aastakümnetel, on see, et tuleb äh, luua piisavalt tööd, et hõlmata üha kasvavat tööjõudu ja teiseks, et põllumajandustoidu ja maasektorid peaksid mängima võtmerolli Aafrika arengustrateegias ja töökohtade loomises see, mida meie vaatame, on need poliitikad, mis peaks olema paigas selleks, et äh, saavutada maksimaalne töökohtade arv põllumajanduse ja maaelu sektorites, aga me saame aru, et nendes sektorites äh, et need sektorid töötavad laiemas poliitilises ja majanduslikus kontekstis, mis määratlevad ka kasvuvõimalused. nii et äh, üsna varakult meie oma raportis märgime me, kuivõrd oluline on saavutada progressi konfliktide lahendamisel, poliitilise ja makromajandusliku stabiilsuse loomisel et me investeeriksime Aafrika inimestesse parema toitumuse, hariduse, tervishoiupoliitikaga, et puhas energia ja oleks eh, seal kontinendil ja kaitstakse Aafrika loodusvarasid ja me usume, et Aafrika juhid partnerluses Euroopaga peavad need, nende suuremate väljakutsetega toime tulema ja niimoodi luuakse tingimused ka progressiks põllumajandustoidu ja maaelu eh, valdkondades, aga me detailsemalt neid küsimusi lahendama, arutlema ei hakka, sest et see ei ole meie mandaat. meie keskendume põllumajandus, toitlustus, maaelusektoritele, küsime, et mida saab teha nendes sektorites, et tekitada võimalikult suur hulk töökohti. ja sellele küsimusele vastamiseks keskendume me võtmele, neljale võtmeküsimusele, mis meie arvates peavad olema poliitika prioriteetideks. esiteks me oleme selle poolt, et kasutada territoriaalset lähenemist majanduse arengule ja töökohtadele loomisele, et rõhutataks omavahelist sõltuvust maa ja linnapiirkondade vahel, see tähendab, et tuleb in suurendada investeeringuid avalikesse hüvedesse teenustesse maapiirkondades, see loob töökohti ja muudab maapiirkonnad atraktiivsemaks elukohaks teiseks teeme ettepanekuid meetmeteks, et toetada äh, käimasolevat äh, üleminekut Aafrika äh, põllumajanduses. Aafrika riikide vahel on väga suur hulk erinevaid tootlikkust ja kasvu, riigid, kus on väga kõrge põllumajandussektori kasv, on, nad on suunanud sinna piisavalt vahendeid ja loonud positiivse keskkonna põllumeestele äh, Äh, toidutööstusele ja me oleme eesmärgiks võtnud endale selle, et äh, rohkem Aafrika riike saavutaks need kõrged standardid. kolmandaks, me soovitame investeerida jätkusuutliku Aafrika toidutööstuse arendamisse. me märgime, et Aafrika toidutööstus on alaarenenud, mis puudutab töötlemist ja lisaväärtuse andmist ja me näeme, et Aafrika võiks pakkuda suuremat osa omaenda suuremast nõudlusest toidu järele, suur osa sellest praegu täidetakse toidu impordiga. Aafrika ja Euroopa saavad olla partnerid nende võimaluste kasutamisel rohkema erasektori investeeringuga, et tööstus liiguks edasi mööda väärtusahelat, et parandataks toidu turvalisus, ohutuse standardeid, et oleks rohkem Aafrika-sisest kaubandust ja et Aafrika toidul oleksid ka geograafilised tähised ja neljandaks me näeme, et Aafrika loodusvarade kaitse ja loodusvarade haldamine on võtmetähtsusega, äh, arvestades jätkusuutlikku toidu tootmist, kliimamuutustega toimetulekut. Euroopa saab aidata Aafrika valitsusi äh, loodusvarade äh, haldamise ja kliimaga toimetulemise strateegiate, põllumajandusarendust, arengustrateegiatesse sissetoomisega. me ja see diskussioon nende nelja teema üle tuleb kokku viimases peatükis soovitused, mida Aafrika peaks meie arvates rakendama koostöös Euroopaga. me rõhutame, kuivõrd oluline on parandada võimekust, eriti Aafrika noorsoo hulgas, et need soovitused saaksid rakendatud. rõhutame, et põllumajandustoidusektor ja dünaamilised maapiirkonnad peaksid mängima keskset rolli nii Aafriku, Aafrika arengus kui ja tööde loomise poliitikas ja Aafrika-Euroopa Liidus, mis käsitleb äh, jätkusuutlikku investeeringuid ja töökohti, mille välja pakkus president Juncker. ja meie arvates see peatükk võiks olla esimene eelnõu tegevuskavaks, mis peaks selle jätkusuutlikud investeeringute töökohta liidu töö aluseks olema. me näeme ette, et Aafrika ja Euroopa partnerlus peaks töötama kolmal tasandil. inimeste vahel, ettevõtete vahel, kus on rõhk äh, põllumeestel, nende assotsiatsioonidel ja kooperatiividel ja valitsuste vahel. me näeme, et Aafrika-Euroopa partnerlus peaks võimaldama laialdaselt siduda meie ühiskondi, ärikogukondi, valitsusi, et kasutada ära olemasolevat progressi ja tänapäevase tehnoloogiaga kasutada ära olemasolevad võimalused ja parandada arengut. poliitilisel juhtidel on siin ka märkimisväärne roll mängida nii komisjonil, äh, ministrite nõukogul kui Euroopa Parlamendil. töötades koos Euroopa Liidu liikmesriikidega, et välja arendada järjepidev äh, Euroopa lähenemine, et ehitada üles äh, tõeline partnerlus Aafrikaga, et tulla toime suuremate väljakutsetega, mis meie ajal on pakkuda. ja ma arvan, et kõige olulisem on see, et me loodame, et rakkerühma peamiselt keskenduks, rakkerühma keskendumine äh, tõelistele vajadustele Aafrika maapiirkondades äh, saab selle poliitilise tähelepanu, mida ta on ära teeninud. mul on hea meel teiega suhelda siin selles küsimuses. esmaspäeva õhtul äh, oli mul võimalus suhelda põllumajandusministrite nõukoguga, see oli väga produktiivne arvamuste vahetus, nii et ma näen, et tänane pärastlõuna on väga heaks täienduseks sellele tegevusele, aitäh. suur tänu. nüüd arvamuste vahetus. suur tänu, härra Arnold, teie sissejuhatava sõnavõtu eest. mul on väga hea meel, et niisugune rakkerühm on ning et äh, volinik äh, Hogan ja volinik Minisa ka sellega tegevad on, sest äh, sest see annab meile võimaluse mõelda võitlusele näljaga Aafrika mandril ning ka tuleviku probleemidele, mis meie ees seisavad, kui maailmas on märksa rohkem inimesi ning märksa rohkem noori, kes vajavad tööd ja töökohti, et oma tulevikku korraldada. mul on äh, kahte laadi küsimusi. esiteks, meil on märkimisväärne potentsiaal Aafrikas toidu tootmiseks. aga siin tuleb vaadata metoodikat, millest lähtuvalt äh, toitu toodetakse. FAO-s on algatus mastaabi suurendamine maapiirkondade ökoloogias et parandada pinna, pinnase kvaliteeti ning äh, anda inimestele võimalus tööd leida, aga et leida ka majanduslikku kindlust. et kas äh, on sellel ka mingi roll, mis FAO teeb teie töös, äh, mil määral teie arutelus kajastuvad kliimateemad sest see on väga oluline Aafrikas nagu Euroopaski, Aafrikas võib-olla eriti annab see tunda. ning äh, seoses nüüd vastutustundlike investeeringutega, kuidas näeb asi välja in-, regionaaltasandil? kuidas äh, on kavandatud põllumajanduslike investeeringute krediidivõimalused ja nii edasi? daamid ja härrad, suur tänu kahjuks me ei saa sedasi jätkata. proua Mäkkines, palun. suur tänu ähm, esitluse eest äh,. saan ähm, esimehe kommentaaridega nõustuda. Teil on kogemusi põllumajandusvaldkonnast, kas te saaksite kahele küsimusele äh, Äh, vastata. kuidas on arenenud Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika ja kas selle praegune äh, olukord on ähm, positiivselt või negatiivselt mõjutanud teie tööd Aafrikas ja teine, äh, milliseid õppetunde saame leida Euroopa minevikust põllumajanduse arendamisel ja toidutootmise suurendamisel, ähm, mida teie just saaksite kasutada oma töös Aafrikas? ma arvan, et te teete väga olulist tööd kui, kui mitte muudel põhjustel, siis moraalsetel põhjustel peame äh, Aafrika mandrit äh, aitama. Te kirjeldasite meile mm, äh, hoomamatu ulatusega probleemi ja ma arvan, et liikmesriigid, komisjon ja parlament peavad poliitiliselt olema väga vaprad selleks, et toetada Aafrikas kestlikku arengut, sest meie Äh, lapselapsed on need, kes kasvatavad, kui me siin, kes kas-, kannatavad, kui me siin äh, õigesti ei toimi. Äh, su-, suur tänu, ma sooviksin siin mõned vastused pakkuda, mina töötasin ja elasin Aafrikas nelikümmend aastat tagasi, meil olid, oli seal suur kommertstalu, kus töötas sadu inimesi, kõigil oli ähm, haridus, seal oli pood, kliinik ja see aitas inimestel koha peale jääda. teine küsimus, mida peab Euroopa Liit tegema ähm,? kaks asja, üks asi on see, et ei tohiks äh, takistada ähm, Aafrika põllumajandustootjaid kasutamast geneetiliselt muundatud organisme ja teine äh, olu-, teine oluline aspekt on julgustada Aafrika valitsusi äh, mõistma hukka seal toimuvaid äh, mõrvasid. härra Fanegal su, suur tänu väga suur rõõm oli kuulata seda, parlamendis on palju inimesi, kes äh, väga hea meelega kurdavad selle üle, et Euroopasse tulevad rändajad, aga kui äh, tuleb aidata inimesi nendes piirkondades, kus nad praegu elavad, siis äh, ei soovi nad suurt midagi ette võtta. seega suur tänu teile selle esitluse eest. Te küsite, mida saavad teha parlamendiliikmed, milliseid lahendusi me saame pakkuda. üks asi, mida siin palju mainitakse mina tulen riigist, mis on ähm, kogenud nälga ja minu jaoks on väga huvi, kummaline, et komisjon on seisukohal, et Euroopa Liidu ülesanne on maailma toita. ma arvan, et meie ülesanne ei ole maailma toita, pigem äh, peaksime me pigem, pigem on parem, kui inimesed äh, töötavad välja enda põllumajandussüsteemid ja toidavad ennast ise Ehm, ma ei ole küll ise kristlane, aga siiski usun, et ehm, kui eh, kedagi õpetada kalastama, siis eh, ta toidab ennast ise terve elu ära. seega eh, ma tahaksin teada, miks on Euroopa Liidul selline, võib öelda, et isegi ülbe eesmärk toita ära kogu maailm, kas ei oleks parem, kui inimesed suudaksid ise ennast ära toita, nad on selleks võimelised ja inimesed on ka varem suutnud seda teha. ja äh, kui meile ja praegune olukord ei ole väga jätkusuutlik. suur tänu, et saite siia täna tulla ning meie küsimustele vastata. mind huvitaks see, nagu paljudki meist mõtlevad, et kuidas Aafrikas olukorda parandada ja kui ma kolleegidega räägin, siis paljude kolleegide puhul äh, Äh, kohta ma mõtet, et, et me peaksime eksportima oma põllumajanduspoliitika mudelit. mina isiklikult olen aga teisel arvamusel. ma ei arva, et meie süsteem on eksporditav, ma usun, et Aafrika vajab teistsugust süsteemi, ning täiesti selgeks muutub see näiteks ka meie äh, supermarketite müügi puhul, kus inimesi on väga vähe, et see on Selveri mudel, inimesed peavad ise tooteid võtma. Aafrikas oleks see, see väga halb lähenemine, seal peaks just inimesed, rohkem inimesi tööd leidma. ning mind huvitaks, kas teil on peas valmis mingi niisugune mudel või lahendus, missugune põllumajanduspoliitika Aafrikas võiks toimida, seda esiteks, ning teiseks äh, me kuuleme palju seoses kaubanduskokkulepetega Aafrikaga EPA-st, EPA, äh, EPA-dest, et kuidas, äh, kuidas teie neile lähenete? sellele ekstreemsele liberaliseerumisele Aafrika turul, äh, mida me näitame niisuguse väga positiivse asjana, aga mis tegelikult üldse nii positiivne olla ei pruugi, aitäh. kolleeg Andrew aitäh, austatud härra Aanult, teie sissejuhatava ettekande eest. mul tekkis sellega seoses mitu märkust ja küsimust. kõigepealt te rõhutasite, et me ei tohiks eh, teha samu vigu, mida Euroopas juba on tehtud. et eh, tootlikkuse huvides on eh, põllumajandus äh, rahandustatud nii-öelda ja toodud ohvriks inimeste tervis, et me ei tohiks neid samu äh, vigu teha Aafrika mandril. Aafrika on erikultuuriga piirkond ning ma olen, ma olen kindel, et, äh, ma olen üsna kindel, et me ei saa eksportida ühe mandri lahendusi teistele edukalt. maaelu arenguks ja põllumajanduse arenguks peaksime me Äh, lähtuma territoriaalsest äh, lähenemisest ja mitte üritama sinna üle viia Euroopa lahendusi. ning äh, ma tahtsin küsida, kas kas kaasarengu või kaasarendamisprogrammid ja partnerlusprogrammid te, teie hinnangul võiks olla üheks lahenduseks? ning kas meie praegused vahendid, mis meil käsut-, käsutuses on Euroopa Liidu Aafrika partnerluses, on piisavad? aitäh. Then the next speaker is Mr Michi. järgmine kõneleja on härra Michi komisjonist. aitäh ja tere päevast teeme Tommi ja mm, rakkerühma liikmetega väga tihedat koostööd, praegu on hea aeg, nagu te ütlesite, siis komisjoni president Juncker äh, algatas Aafrika ja Euroopa vahelise liidualase aruande ja kaheteistkümnen-, kaheksateistkümnendal detsembril toimuva Viini kohtumise ajaks on meil ka sellest juba ülevaade olemas Mm, vastuseks äh, parlamendiliikmetele, kes siin sõna võtsid, ähm, aruande eesmärk ei ole ähm, väita, et Euroopa mudeli põhjal peaks kogu maailma toitma, pigem me sooviksime lihtsalt, et Euroopa Liit äh, võtaks äh, juhi rolli, et aidata Aafrikas kasutusele võtta riigi- ja piirkonnapõhiseid lahendusi ähm, ja põllumajandus äh, on äh, suur osa arengust, Roomas on, toimub praegu äh, innovatsioonikonverents ja äh, seal räägitakse paljudest tehnoloogilistest lahendustest, mida saab kohaldada Aafrika mm, mandri jaoks. Mm, EBAS saab ähm, anda meile ülevaate sellest, milliseid õppetunde me oleme siin leidnud ja sellest, kuidas mandrile läheneda, Aafrikas kindlasti tuleb oma lähenemist kasutada, kuid fakt on see, et Aafrika viiskümmend viis riiki peavad omavahel rohkem kauplema. üks Euroopa Liidu suuri äh, edulugusid on just kaubandusealane integratsioon. Aafrikas aga integratsiooni ei toimu. siin on keskustepõhine lähenemine, ähm, mis äh, ei lahenda toiduga varustatuse probleeme mandril meil võib tekkida probleeme seoses sõltuvusega, mistõttu me peame looma kohalikke ja piirkondlikke turgusid ja äh, näitama ka seda, kuidas on ÜPP mudelid äh, aastakümnete jooksul muutunud, kuidas me täidame kestliku arengu eesmärke, milliseid õppetunde me oleme äh, territoriaalse lähenemisega seoses õppinud. üks Aafrika suuri äh, Ähm, väljakutseid on just territoriaalne lähenemine, seega meie lähenemine on juhtimise põhine. me peame looma olukorrad, kus inimesed äh, ei äh, liigu massiliselt äh, suurlinnadesse ja ega kogune slummidesse, kus inimestel ei ole võim-, kus noortel ei ole võimalik näiteks haridust omandada oluline on ka see, et meil oleks äh, ühtsem äh, vaade sellele, millised on toidusüsteemid, et meil oleks mitmekesisem toidulaud. üks äh, probleem, mida siin ei mainitud, on just alatoitumuse suur probleem. see ei tekita mitte ainult kasvupeetuse mm, probleeme, vaid ka ülekaalulisuse probleeme. ja see on ähm, Aafrika mandril demograafilisi arenguid arvesse võttes väga suur Ehm, rahvatervise ehm, tiksuv pomm. ja me peame siin äh, näitama selliseid lahendusi, mis oleks ka võimelised kohanema kliimaga, sest ehm, Aafrika tulevased probleemid on seotud põhiliselt just õigustega, mida mainiti ka päevakorrapunkti üheksa all, seda räägiti ka Madridis suureks küsimuseks on ka ähm, mm, territooriumite haldamine, äh, juurdepääs äh, veeressurssidele, ähm, metsade langetamise probleem, seega meil peab olema väga kõikehõlmav lähenemine. Aafrika on suur manner ja ma olen kindel, et äh, rakkerühma liikmed lähinädalatel on võimelised koostama ähm, väga tugeva rakke aruande, kus ähm, antakse ülevaade põhilistest probleemidest, aga ka antakse juhiseid sellele, kuidas Euroopa institutsioonid saavad ühtselt koordineerida oma sekkumisi nii lühi-, keskpika kui ka pikas perspektiivis. et toetada Aafrika Liitu ja ka üksikuid Aafrika riike, et aidata Aafrikal väljakutsetele vastu astuda suur tänu, meil on ähm, nüüd palju küsimusi esitatud ja nüüd kuulame ka ähm, vastuseid, härra <clears throat> äh, Arnold, äh, sõna on teil. ma ähm, nõustuksin sellega, mida siin äsja öeldi suuresti, äh, mida ütles härra Lennart, Lennart Mitsi mm, ma üritan ka ise siis vastata võimalikult paljudele küsimustele. võtmesõnaks on siin ilmselt partnerlus, millest vastuses lähtuda, sest nagu äh, härra Juncker ütles oma liidu olukorrast ülevaadet andvas kõnes, Euroopa ja Aafrika vaheline suhe muutumas. tegemist oli pige-, varasemalt kaubanduse ja toetuste põhise suhtega, nüüd aga vähemalt teoorias on tegemist poliitilise liiduga ja sellest me peamegi lähtuma, sest Aafrikas on paljudes valdkondades juba välja töötatud oma poliitikad, põllumajanduses näiteks, seda juba varem on mainitud Manebu oli vara, oli üks, aga kahe tuhande kolmandal aastal võt-, võeti vastu ka Maputo deklaratsioon, Aafrikal on seega oma lähenemised. ja need on äh, suuremal või väiksemal määral olnud edukad, kuid äh, need, need peavad olema praegusest veel tulemuslikumad. kuid me peame siin lähtuma reeglist, et äh, Euroopal peab olema tugev suhe Aafrikaga, et toetada Aafrikal oma eesmärkide täitmist. Aafrika on siin peategelane, Euroopa saab teda toetada. Äh, osaliselt just enda kogemuste põhjal. Äh, proua McInnes rääkis ühisest põllumajanduspoliitikast ja sellest, kuidas see on viimase kahekümne aasta jooksul arenenud ei saa eitada, et kakskümmend, kolmkümmend aastat tagasi Mm, kahjustas ühine põllumajanduspoliitika tegelikult Aafrika põllumajandustootjate huve erinevate kaubandusmeetmete kaudu. see on äh, nüüd põhimõtteliselt muutunud ja vaadates äh, ÜPP muutusi viimase kahekümne aasta jooksul, näeme me seda, et äh, keskendatud on, keskendutud on rohkem maaelu arengule, keskkonnahoiule, toidu kvaliteedile kõik need asjad on äh, üldised õppetunnid, mida saab ka Aafrikas kasutada, kuid need peab äh, kohandama Aafrika olukorraga. see on äh, üks osa vastusest. nüüd põllumajandusökoloogia ja muud teemad, me peame kõike seda täies osas arvesse võtma Äh, toidu- ja põllumajandusorganisatsioon on siin vallas äh, väga head tööd teinud ja ka meie tööd toetanud. selle kõige keskmes ja see puudutab ka partnerluse küsimust, on äh, väga sügav ähm, Euroopa isiklik huvi Aafrika majanduse toetamisel ja see peakski olema see, mis toetab äh, seda poliitilist soovi asjaga edasi liikuda. Äh, kes keda toidab, äh, ma arvan, et Euroopa poliitika praegu ei näe ette seda, et Euroopa toidab Aafrikat. Euroopa mm, muudab enda põllumajanduspoliitikat, aga viimase kümne aasta jooksul on Euroopa äh, muutnud ka seda lähenemist sellele, mis on äh, toidusüsteemid ja milline toiduga varustamise kindlus. toidusüsteemide mõju mitte ainult toidu tootmisele, vaid ka toidu tervislikkusele on oluline, sellega tuleb tegeleda ka koostöös Aafrikaga, mis puudutab näiteks äh, põllumaad, siin peame lähtuma reaalsest olukorrast ja see olukord on selline, et äh, suurem osa Aafrika põllumajandusest toimub väga väikestes äh, tootmisüksustes, kus naised mängivad väga suurt rolli ja oluline on aidata neil tõsta oma tootlikkust ja nende sissetulekukindlust ja tõenäoliselt äh, peegeldavadki meie soovitused just neid vajadusi, kuid siin ei ole ühtegi lihtsat lahendust me peame siin äh, toetama väiketootjaid, me peame toetama maapiirkondade majandust selleks, et inimesed saaksid põllumajandusega edasi tegeleda ja et osa nende sissetulekutest äh, tuleks ka mittepõllumajanduslikest tegevustest, see on juhtunud Euroopas ja see peab juhtuma ka Aafrikas. ma arvan, et kogu see Aafrika põl-, toidutootmist, toidutööstuse äh, valdkond on praegu väga alaarenenud, vähearenenud ja seda me peame samuti toetama, kuid see ei hõlma mitte ainult erasektorit, eelkõige äh, puudutab see valitsusi ja seda, et valitsused peavad looma tingimused, ähm, mis äh, innustavad erasektorit äh, toidusek-, toidutööstusesse investeerima. me peame toetama seda, et Aafrika saaks rohkem kaubelda ja toetama toidutootmissüsteeme see on minu üldine vastus ähm, mõnedele märkustele, mis täna tehti, ma väga tänan teid nende märkuste eest ja äh, paljud neist on väga asjakohased äh, meie aruande koostamise osas. aitäh, viimased kommentaarid teen soome keeles. on aeg äh, kiita kõiki sõnavõtjaid ja kommenteerijaid ja härra Arnoldile soovin ka väga head jätkuvat tööd ja õnnestumisi nii et lõpptulemus oleks hea ja ma olen väga tänulik selle eest, et äh, nüüd, kui meie kaks komisjoni on äh, selles äh, toidu küsimuses on niimoodi kokku tulnud, mõtleme selle üle, et Euroopa Liit on maailma suurim arenguabi andja, rahastaja maailmas. toidu tootmine on just täpselt selline asi, mille me tahame saada vähem arenenud riikides korda, eriti just äh, see omaenda toidutootmine, millega inimesed saaksid teenida elatist ja, ja saada töökohti. Äh, siin äh, räägiti sellest, et mida see oma toidu tootmine ja põllumajandus tähendab, mida tuleb võtta arengumaades arvesse, tootmisviisid, me ei taha Äh, loodust, äh, metsi, äh, maapõue kuidagi saastada või ära rikkuda. maa tuleb alati jätta järglastele paremas korras, kui selle ise oled saanud. aga ka tegevviisid siseturgu silmas pidades on olulised, et inimesed saavad teenida elatise ja samas saavad ka nautida seda omaenda toodangut. härra Arnold lõpus äh, võttis väga hästi kokku selle diskussiooni sellega, et meil on vaja väga laia koostööd ja seda tõesti, tõesti siin maa, äh, põllumajanduse äh, valdkonnas on, ongi meil vaja arenevates ühiskondades. suur aitäh kõikidele selle diskussiooni eest. siin teil ilmselt koosolek jätkab, aga meie täname praegu. suur tänu. suur tänu ähm, arengukomisjonile, aitäh ka sekretäriaadile tänase ko koosoleku ettevalmistamisest. eelkõige sooviksin aga tänada mm, eksperti härra Arnoldit ähm, te olete teinud väga head tööd ja ma loodetavasti on meil võimalusi veel selle ametiaja jooksul äh, teid kuulata uuesti, aga suur tänu teile praegu. rozpoczęlibyśmy już, po, jeszcze mam jeden punkt z posiedzenia, moment, jeszcze, nie, jeszcze mam jeden punkt posiedzenia komisji e, Agri. Halo, tak? Um Äh, põllumajanduskomisjoni päevakorras on veel üks punkt, ma loodan, et kõik kuulevad mind. me lähme nüüd tagasi äh, päevakorrapunkti üheksa juurde. kas kõik kuulevad mind? väga hea. suur tänu veel kord. Äh, päevakorrapunkt üheksa, arvamuste vahetus kutsuksin äh, meie külalised äh, siia meiega liituma. härra Päks ja proua Pulkinen, ähm, meil algab arvamuste vahetus äh, inimõiguste nädala puhul ja me räägime ÜRO deklaratsioonist talunike ja teiste maapiirkondades töötavate inimeste õiguste kohta ja räägime ka üldistest väljakutsetest seoses äh, inimõigustega põllumajanduses. me tähistame sellel aastal äh, inimõiguste ülddeklaratsiooni seitsmekümnendat aastapäeva ja suurepärane on see, et me saame põllumajanduskomisjonis sellest täna rääkida. härra Stephen Backs ähm, on täna meiega liitunud, ta töötab organisatsioonis VN International, mis on inimõigustega tegelev organisatsioon, ähm, mis teeb koostööd ÜRO-ga. härra Päks on ähm, väga aktiivne olnud selles valdkonnas, äh, tervitused talle, äh, proua Pulkinen ähm, tuleb meie juurde Euroopa välisteenistusest, äh, mõlemad, äh, härra Päkk saab kümme minutit kõneaega ja proua Pulkinen äh, viis minutit. väga vabandust, et nii vähe kõneaega saate. palun, sõna on teil aitäh, ähm, härra esimees. kas meil toimub ka küsimuste ja vastuste voor hiljem? väga hea, aitäh suur tänu, et mind äh, siia komisjoni koosolekule kutsusite, et ma saaksin rääkida ÜRO deklaratsioonist talunike ja teiste maapiirkondades töötavate inimeste õiguste kohta. see deklaratsioon võeti vastu kaks päeva tagasi äh, ÜRO-s New Yorgis. ma kohe räägin sellest lähemalt see deklaratsioon, miks see on oluline? see on tähtis erinev, mitmel põhjusel, ma annan teile ülevaate mõned, mõnedest äh, punktidest. Äh, see ei puuduta mitte ainult äh, talunikke, vaid ka teisi inimesi, kes töötavad maapiirkondades ja nemad on need, kes tagavad toiduga varustatuse ja toidu sõltumatuse kohalikes kogukondades, aga ka ähm, rahvastikku üleüldisemalt. Nemad on need, kes ähm, toodavad äh, üle maailma kuni seitsekümmend protsenti kogu toidust ja nemad aitavad tagada ka toidu kvaliteeti. Nad ähm, nad tagavad suurema osa maapiirkondades olevate töökohtadest ja äh, aitavad ka mm, võidelda kliimamuutustega. nagu teate, siis äh, äh, talud kaovad üle maailma üsna kiiresti, see on probleem ka siin Euroopas, kuna suured põllumajandus äh, üksused äh, ja suurfarmid aina äh, kasvavad, siis see ohustab äh, väikefarme. Nende elatustase on väga madal, tihtipeale elavad nad allpool vaesuspiiri. Nad on samuti ähm, maaharde ohvrid kogu maailmas ja Euroopa piirkonnas ähm, on väiketalunikud paremini kaitstud, kuid mujal maailmas on äh, maapiirkondades äh, töötajad ja talunikud äh, mm, suure surve all nagu te teate, siis kõige rohkem tapetakse maailmas neid äh, inimõiguste eest võitlejaid, kes kaitsevad just maad. ma viitaksin siin eelmisel aastal äh, vastu võetud resolutsioonile, mille Euroopa Parlament suure enamusega vastu võetis see puudutab äh, põllumajandustootmise kontsentreerumist. selles kontekstis selgub, et äh, talunikud kannatavad süsteemse diskrimineerimise, aga ka mittesüsteemse diskrimineerimise all. Euroopa Liidu tasandil on näha, et äh, ühine põllumajanduspoliitika on äh, suuremal või vähemal määral samuti seda toetanud, pigem on toetatud suur, suuri põllumajandustootjaid väikesed tootjad on seetõttu hakanud kaduma. ma mainiksin ka resolutsiooni, mis võeti vastu sellel aastal, mis puudutab ähm, põlisrahvaste õigusi kogu maailmas. kui ma ei eksi, siis see oli esimene äh, resolutsioon Euroopa Parlamendis, mis, äh, kus äh, mainiti ka talunike õi-, õigusi ja parlament kutsus üles liikmesriike ja ÜRO-d samuti seda deklaratsiooni toetama Inimõiguste Nõukogus. nüüd mõned konkreetsemad probleemid. ma rääkisin teile talunikest üle maailma mõned andmed ütlevad, et isegi kuni kaheksakümmend protsenti kogu maailmas toodetavast toidust toodetakse väiketaludes samas aga kaheksakümmend protsenti inimestest maa, kes maailmas kannatavad nälja all, elavad just maapiirkondades ja on talunikud, see on väga irooniline olukord. ja rääkides konkreetsemalt ka naiste olukorrast, äh, näiteks äh, Sahara-taguses Aafrikas, nemad on need, kes suuresti äh, panustavad toidu toostmises, tootmisesse. Aasias toodavad naised viiskümmend protsenti kõikidest toidutoodetest. Lõuna-Ameerikas toodavad naised nelikümmend protsenti siseturu põllumajandustoodetest. ja ometi on nemad ühed maailma kõige näljasemad ja kõige rohkem alatoitumusest, vaesusest ja toiduga seotud ebakindlusest mõjutatud inimesed, inimestest ma hakkasin väga pikalt rääkima sellest, kuidas see deklara-, ÜRO deklaratsioon sündis, ma ütlen lihtsalt seda, et kahe tuhande seitsmenda ja kaheksanda aasta toidukriisi valguses on ülemaailmne mm, talunike liitum, esitas Ülemaailmne Talunike Liitumine selle Inimõiguste Nõukogudele, nõukogule Genfis, tollane toidukriis ähm, näitas, et me peame midagi selles osas ette võtma. ma jätan siin vahepeal mõned sammud vahele. esimene valitsustevahelise töörühma kohtumine toimus äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, äh, kõige hiljutisem toimus äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ma ei räägi lähemalt sellest, kuidas siin arengud täpselt on toimunud selle aja jooksul, aga ÜRO kolmas komitee kohtus New Yorgis, tegeleb inimõiguste ja humanitaarküsimustega ja seal võeti vastu äh, suure häälteenamusega mm, see deklaratsioon, kuid oli ka palju erapooletuid ja samuti seitse vastuhäält detsembris äh, liigub see deklaratsioon edasi ratifitseerimisele. siin äh, näete kaarti ähm, ja pilt ütleb sageli rohkem kui tuhat sõna. siin on näha ülevaadet äh, maailmast, nagu näete, siis Aafrikas ja Aasias võib öelda, et ähm, sealsed riigid äh, praktiliselt ühehäälselt toetasid seda deklaratsiooni, Lõuna-Aafrikas jäid erapooletuks kolm suurt riiki, nende hulgas Brasiilia ja Kolumbia. Euroopas äh, tõin esile need e, Euroopa piirkonna riigid ÜRO-s, kes e, kes äh, selle deklaratsiooni poolt hääletasid, neid oli kaks riiki, Portugal ja Luksemburg, väga paljud jäid erapooletuks ja kolm riiki hääletas vastu, Ühendkuningriik, Ungari ja Rootsi, kuid näete, et äh, on siin ka ähm, mm, muid asju näha, nagu näete, siis äh, Šveits hääletas deklaratsiooni poolt ja ka teised riigid, Monaco, Moldova, Valgevene, Serbia Aserbaidžaan. üks probleem, mida siin rõhutama peab minu arvates, on see, et see deklaratsioon ei, ei puuduta enesekeskset lähenemist. siin võib küsida, miks meil on vaja inimõiguste põhist kaitsesüsteemi ja seda peaks kaitsma järgmisel põhjusel. see deklaratsioon puudutabki üldisi huvisid. nagu ma mainisin, siis väiketalud äh, on kadumas, äh, väiketalunikke rünnatakse, neid diskrimineeritakse ja ja põllumajanduses äh, bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks on äärmiselt oluline tagada äh, tagada see, et me tunnustaksime, kui olulised on väiketalunikud maapiirkondade arengu ja töökohtade tagamise osas. Te nägite mm, kaarti Euroopa Liidu liikmesriikide kohta ja minu lõpusõnum oleks väga provokatiivne. Euroopa Liidu liikmesriigid väidavad, et nad äh, võitlevad inimõiguste huvides, kuid nagu näha, siis suurem osal Euroopa Liidu liikmesriikidest ei toetanud seda deklaratsiooni ja Euroopa Liit äh, tervikuna oli selle deklaratsiooni vastu. oluline on see, et siin toimuks areng, Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peaksid äh, äh hakkame tunnustama selle deklaratsiooni vajalikkust ja tunnistama, et inimõigused äh, on arenev valdkond ja seda deklaratsiooni on väga vaja, aitäh! Thank you, Mr Chair uh,, distinguished member. aitäh, härra esimees, austatud komisjoni liikmed, kodanikuühiskonna esindajad, mul on suur rõõm olla siin täna ja pidada seda arvamuste vahetust, et tähitada Euroopa Parlamendi inimõiguste nädalat. Eh, olla siin eh, Euroopa Välisteenistuse inimõiguste divisjoni esindajana. alustuseks eh, toetuksin minu kolleegi järeldusele ja kinnitaksin üle, et Euroopa ja liikmesriigid tõesti on inimõiguste toetajad maailmas mitte keegi ei tee inimõiguste nimel rohkem kui Euroopa Liit ja me peaksime olema selle üle uhked. mis puudutab seda konkreetset deklaratsiooni, talunike ja maapiirkondades elavate inimeste õiguste kohta, mis on meie jaoks äärmiselt oluline, siis sellest seisukohast ongi Euroopa Liit äh, suhelnud konstruktiivselt äh, läbirääkimiste käigus äh, seal töörühmas äh, selle deklaratsiooni eelnõu koostamisel ja siin tahaksin rõhutada, et tegemist on valitsustevahelise töörühmaga ehk siis Euroopa Liidu liikmesriigid on need, kes siin hääletavad, meie Euroopa Liiduna vähemalt lihtsalt üritame positsioone koordineerida. nagu mainiti, siis deklaratsioon võeti vastu esmaspäeval ja tõesti sada üheksateist äh, ÜRO liikmesriiki toetasid seda, aga nelikümmend üheksa liikmesriiki jäid erapooletuks teatud äh, probleemide tõttu, mis neil selle deklaratsiooniga oli. selle protsessi käigus, mida juhtis Boliivia, saime me aru, et äh, mõningad ettepanekud mille me esitasime, võeti arvesse ja teksti on mõneti parandatud me hindame ka seda konstruktiivset lähenemist, eh, mille, mis hiljuti New Yorgis ja Genfis võeti vahendaja poolt, aga tekst on endiselt problemaatiline mitte ainult osadele Euroopa liikmesriikidele, aga ka teistele ÜRO liikmesriikidele. mis puudutab näiteks uute kollektiivsete inimõiguste loomine, mis puudutavad selliseid eh, põhimõtteid nagu õigus eh, maale või seemnetele ja toidusuveräänsus, Äh, side, nende side inimõigustega vajab veel selgitamist ja mõnedel liikmesriikidel on probleeme ka sellega, et äh, ei ole selge, milline side on selle deklaratsiooni ja õiguslikult siduvate mitmepoolsete kokkulepete vahel, eriti just keskkonna valdkonnas. me küll saame aru, et tegemist ei ole õiguslikult siduva instrumendiga, siis äh, aga arvestades kui keeruline see deklaratsioon on, siis me oleksime pigem eelistanud, et ÜRO Üldassamblee oleks selle võtnud vastu mõnel hilisemal kohtumisel. selline edasilükkamine oleks võimaldanud asju veel analüüsida ja lahtiste küsimustega tegeleda, aga sellist varianti meile ei võimaldatud isegi kui eh, täielikku Euroopa Liidu toetust sellele deklaratsioonile ei oleks võinud, ei oleks saanud, siis Euroopa Liit on siiski eh, valmis töötama kõigi meie partneritega, et tegeleda eh, märkimisväärsete ebavõrdsustega, mis on linna ja maapiirkondade elanike vahel, et kõik saaksid realiseerida oma inimõigusi, kaasa arvatud majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi, et seda saaksid teha kõik inimesed, kes elavad ja töötavad maapiirkondades see, et inimesed saaksid äh, turvaliselt töötada maaga, on samuti nendele inimestele äärmiselt oluline ja seetõttu räägin, äh, mida Euroopa Liit siin teeb. Äh, halb ligipääs maale on seotud halva juhtimisega. Euroopa Liit toetab reeglitepõhist lähenemist ja korda Äh, ja selliseid poliitikat, äh, suundumusi, nagu on kaks tuhat kolmkümmend agendas jätkusuutliku arengu eesmärkides ja Euroopa Liit võttis juunis vastu äh, uue Euroopa arengukonsensuse, mis defineerib Euroopa arengustrateegiat lähiaastateks ja maa mõistlik arendamine, võrdne ligipääs sellele on konsensuses tugeval kohal ja see põhineb Euroopa õigustepõhisele arengule. Euroopa toetab ka vabatahtlikke suuniseid mis puudutavad äh, me metsandust, äh, kalavarusid äh, ja maad ja me toetame seda, algatame maa haldamise projekte neljakümnes riigis maailmas, selle kogu eelarve on kakssada nelikümmend miljonit kõik need tegevused on väga hästi kirjeldatud hiljuti komisjoni poolt avaldatud brošüüris Euroopa toetus äh, äh, vastutustundlikule maa haldamisele asjade seis aastal kaks tuhat üheksateist. kokkuvõtteks kinnitan teile, et äh, Euroopa Liit kohaldab mitmekülgset lähenemist, tagamaks, et inimõigusi austatakse ka maa- ja põllumajanduse kontekstis toetatakse neid, kes eh, otse töötavad maaga, jätkame oma tööd eh, ülemaailmse rakendamisega, et see oleks, eh, et see jätkusuutlik, mis puudutab ka maad ja loodusvarasid, ootan teie kommentaare. suur aitäh, kõik saavad ühe minuti. Gracias, presidente. La verdad es que me parece lamentable aitäh, härra esimees. fakt on see, et minu arvates on kohutav, et ükskord ka, kui me käsitleme küsimust, mis on seotud talunike õigustega, siis see kõik toimub nii viimasel minutil ja me ei saa pidada korralikku debatti, eriti kui selle korraldamine on võtnud nii kaua aega. aga rohkem sellest ei räägi, tahaksin tervitada seda tööd Äh, mida Via Campesina partnerid on teinud äh, selleks, et äh, aga et vastu võtta see talunike puudutav deklaratsioon, see on kõigile oluline, kaasa arvatud Euroopa Liidule, räägi-, ähm, me rääkisime siin maade kokkuhaaramisest, see on siin Euroopas ka aktuaalne teema tahaksin küsida, et miks, selge on see, et äh, hääletuse osas kokku lepiti kokku see, et enamik liikmesriike jäi äh, erapooletuks, välja arvatud Portugal ja Luksemburg ja tahaksin tänada neid selle eest, et äh, nad selle, seda deklaratsiooni oluliseks pidasid. minu arvates see on fundamentaalne instrument, mis asetab mees- ja naistalunike inimõigused esikohale, mitte aga rahvusvahelised ettevõtted, kapital ja nii edasi, me rääkisime siin maade kokkukrahmamisest, väikestest talunike turgudest ja loodusvaradest. suur tänu, ma istun siin, istun siin ja häbenen, häbenen sellepärast, et Euroopa Liit milles me tähistame inimõiguste päeva ja nädalat, sisulist, sisuliselt ei pea inimõigustest eriti midagi. kaart näitab seda väga hästi. miks muidu siis me kas hääletame vastu või siis jääme erapoole, erapooletuks nendes küsimustes, mis lähevad korda miljardile põllumehele, keda diskrimineeritakse, kelle õigusi jalga alla tallatakse üle kogu maailma ning isegi kelle elu ähvardatakse. mul tekib küsimus, miks Euroopa Liit Inimõiguste Nõukogus põllumeeste õiguste küsimustes kas erapooletuks jääks, jääb või siis, või siis hoopis vastu hääletab. ma saan ainult korrata, et ma, ma pean häbenema, mul on häbi. et kuhu läheb kõik see tulu, mis seemnekaubandusest tuleb? Uh, thank you, chair, and thank you. aitäh, härra esimees, aitäh presentatsiooni eest, vabandust, et ma lahkun, meil on täna ees ootamas kolm tundi kolmepoolseid läbirääkimisi, aga ma äh, tahtsin siin siiski olla kohal ja, ja kahjuks see ajastus on küll väga kehv, et rohkem inimesi ei olnud siin äh, teid kuulamas. ma ei äh, hakka kommenteerima sellest, kas oli õige või vale deklaratsiooni toetada või mitte. mul ei ole selle kohta piisavalt informatsiooni, aga ma tahaksin, et te oleksite kontaktis Aafrika rakkerühmaga, kes siin just enne esines, sest et ma arvan, et mõningad teie mõtted võiksid neid nende töös aidata. ja ma arvan, et see on kõige konstruktiivsem kommentaar, mida ma hetkel siin teha saan. minu oma riik Iirimaa, kui me saime iseseisvaks, siis meil oli oli tohutud probleeme maa ja maa jaotamisega ja need mõned tüliküsimused on endiselt veel lahtised, nii et maa ja ajalugu ja konflikt on äh, alati väga tundlikud äh, valdkonnad ja me peame seda äh, nüüd vaatama neid piirkondi, kus on veel tohutud konfliktid maailmas, kus inimestel ei ole õigust maale. ma ei hakka spetsiifiliselt seda küsimust praegu kommenteerima, aga uurin seda detailsemalt oui,. aitäh, kolleeg Andrei teen lühidalt. väga kahju, et eh, need kaks arutelu toimuvad nii väheste kuulajatega. ning see arutelu oleks võinud tõesti toimuda enne seda meie eelmist arutelu. mul on minu meelest see, see on demokraatiale kahjulik, et meil see ei õnnestunud ning äh, arutada tuleks üheskoos ka toidu suveräänsuse ja toidujulgeoleku teemat koos eelnevatega. poliitiliselt oleks olnud mõistlik. kas meil on piisavalt materjali analüüsiks, et oleks võimalik ka võtta seisukoht, miks enamus Euroopa Liidu riike jäid erapooletuks põllumeeste õiguste küsimuses? sest see on küsimus siis, mis jääb meil mis on väga oluline planeedi jaoks tegelikult, põllumeeste küsimus, aastani kaks tuhat viiskümmend, kust me saame oma toidu, see küsimus ei ole lahendust leidnud. ja see võib muide seada ka Euroopa põllumehed surve alla. et me ja see on asi, mida me peaksime arutama ka oma komisjonis Euh, austatud juhataja, lubage, ma vastan lühidalt kolme punktiga mõnedele küsimustest, mille parlamendiliikmed tõstatasid. ning välisteenistuse esindaja juba mõnda nendest puudutas argumendid, millest lähtuvalt Euroopa riigid kas eh, jäid erapooletuks nimetatud küsimuses, on kolme liiki. esiteks, me ei soovi tunnustada kollektiivseid õigusi, räägin sellest väga lühidalt. ei ole uus asi, et inimõiguste plaanis ja rahvusvahelises õiguses eh, tuleb mingeid gruppe, esineb gruppe, kes saavad erikaitse kuna nad on eh, grupina haavatavad. meil on siin õiguslikke vahendeid naiste, teatud teiste isikute, puudega isikute kaitseks, maapiirkondade töötajate kaitseks ja meremeeste kaitseks, nii et see ei ole midagi uut. teiseks, see, see. Déjà existant, ce qui est faux um,